oma arvamust avaldada. daamid ja härrad. Teie ees on lõplik päevakorra projekt äh, sellisel kujul, nagu see pandi paika esimeste konverentsil üheksateistkümnendal novembril vastavalt äh, kodukorra reeglile sada kolmkümmend seitse kuna eh, keegi ei ole palunud eh, päevakorda muuta, siis eh, on päevakord kinnitatud sellisel kujul, nagu see esimeste konverentsil vastu võeti. järgmine päevakorrapunkt on üheminutilised kõned.